võimud on mulle andnud teada, et proua Tanja Gonzalez Penjas on alates esimesest, üheteistkümnendast septembrist kahe tuhande neljateistkümnendast aastast valitud eh, siia, kes asub härra Carlos Jimenez Villarejo eh, asemele vastavalt eh, parlamendiliikmete valimise akti artiklile seitse ja vastavalt kodukorra artiklile neli võtab Euroopa Parlament kolleeg Gonzales Penjase valimise arvesse ja ähm, ta saab vastavalt kodukorra artiklile kolm võtta osa äh, meie äh, koosolekutest äh, tingimusel, et ta on enne seda kirjalikult kinnitanud, et tal ei ole muud rolli või ametit, mis ei sobi kokku Euroopa Parlamendi saadiku ametiga Äh, vastutavad Leedu ametivõimud on äh, mulle esitanud taotluse härra Viktor Uspatskise ähm, parlamendisaadiku puutumatuse äravõtmise taotluse esitanud vastamalt äh, kodukorra artiklile üheksa lõikele üks äh, edastatakse see taotlus õiguskomisjonile. EFTD Rahvapartei Sotsiaaldemokraatide ECR fraktsioonilt